lugupeetud kolleegid, sel nädalal oli mul au proua Amaral Kubasit äh, äh, tervitada, ta on Ameerika Ühendemiraatide parlamendi spiiker ja äh, ta on meil siin täna külas. tervitan teid äh, siin, te olete siin ühe islami äh, Äh, usulise riigi parlamendi äh, presidendi ja te mõistsite hukka terrorirünnakud siin äh, Brüsselis. Te asetasite mälestusmärgile, märgile selle, ähm, selle verise sünd-, mis on selle verise sündmuse puhuks loodud ka pärja. suur tänu teile selle eest! Ich habe zu, nun zunächst zur Geschäftsordnung eine Worte. Nüüd on mul äh, saadik Weberilt see sõnavõtt kodukorra siis küsimuses. Palun, härra Weber. Art äh, viitan artikli sada kakskümmend kuus, artikkel üksteist lõige kaks meie kodukorras, meenutan, et äh, üleeile toimus siin Euroopa Parlamendis äh, vaikuse minut, mälestasime terrorirünnakute ohvreid ning äh, see toimus Theresa Jimenezi algatusel minu fraktsioonist ja selle vaikuse minuti tagapiseks oli, et samal ajal toimus ühe fraktsiooni äh, üritus Euroopa Parlamendis, meil kuue fraktsiooni äh, üritusi ja seal, sellest võttis osa ka üks endine, endise ETA terrorist, terrorist, kes oli süüdi mõistetud, nii et see, sellel inimesel oli võimalus kuue fraktsioonis võtta sõna. ning Rahvapartei fraktsioon palub, et seda teemat uuritaks. me leiame, et tegemist oli provokatsiooniga ohvrite terrorirünnakute ohvrite eh, suhtes, et eh, endisel terroristil oli võimalik sõna võtta meie kojas. ning seda võttes arvesse ka, et eh, üsna hiljuti kogesime ise terrorit oma koduks ees, nii et ma tahan öelda, et me ei tohi sellist tegevus, tegevust selle tegevusega leppida, kogu Euroopa Parlament peab üheskoos, koos seisma terrori vastu. suur tänu. suur tänu, härra Weber. tänan, härra Weber, võtan teadmiseks teie sõnavõtu artikkel sada kaheksakümmend kuus lõige kaks oli siis teie sõnavõtu aluseks. ja äh, pean seda aktsepteerima, kuid samas tahan öelda, äh, lugupeetud kolleegid, et ma ei saa lubada praegu arutelu selle üle, äh, see ei ole teema, mida täiskogul arutada, ma mõistan täielikult, minule on jõudnud ka palju kirju, sõnumeid sel teemal, kuid see, et nüüd konkreetsed äh, saadikud või, või konkreetsed fraktsioonid siin avaldavad oma arvamust selle ähm, juhtumi kohta. Äh, see ei ole otseselt minu pädevuses, kui äh, tegemist ei ole just raskete kuritegudega. nii et ähm, seda arvesse võttes ma küll mõistan täielikult teie sõnavõttu, aga ma ei saa sellist äh, üksikisikust koht, üksikisikute kohta käivate eh, teemadega isiklikult tegeleda, see on poliitiline küsimus, eh, fraktsioonid peavad ise langetama otsuseid, kas nad selliseid isikuid eh, kutsuvad oma üritustele esinema või ei. ja esimeste konverents või ka parlamendi presiidium Äh, võib-olla tegeleb selle teemaga. nüüd annan sõna proua Zimmerile, sellepärast et see sõnavõtt oli suunatud teie fraktsiooni suunas ja mitte kellelegi teisele ma praegu sõna ei anna sel äh, teemal, sest ma ei soovi, et siin tekiks arutelu. palun, proua Zimmer. aitäh, härra president. ka mina ei taha algatada arutelu selle, tahaksin lihtsalt selgitada kahte punkti. esiteks, me kõik seisame ühtselt terrori vastu. punkt, see on nii. ja teiseks peab jääma võimalus, et inimesed, kes täies teadmises otsustasid rahuprotsessi läbiviimise heaks ja aktiivselt ka tegelevad eh, sellega, et ka neid kaasatakse meie parlamendi tegevusse, aitäh. hüüded saalist ilma mikrofonita. Frau, Frau Kollegin. lugupeetud kolleeg. Frau Kollegin. lugupeetud kolleeg, ütleb äh, härra president. kolleeg Jimenez. Frau Kollegin Jimenez. kolleeg Jimenez me mõistame täielikult teie olukorda, me mõistame, miks te olete nii ärritunud, kuid sellegipoolest jään selle juurde, et äh, selle teemaga tegelevad vastutavad organid. ma ei anna äh, rohkem sõna kellegi sel teemal. protokollid on äh, kinnitatud neljateistkümnenda aprilli istungi protokollid on kättesaadavad. kas kellelgi on vastuväiteid? vastuväide protokolli vastu neljateistkümnendast aprillist ei ole vastuväiteid, sellisel juhul on protokoll.